okay, members. niisiis, äh, lugupeetud äh, komisjoni liikmed, palun rahunege ja istuge oma kohtadele. siis vaatame, kas kõigil on hääletusnimekirjad olemas. Well first of all um, I'll take. Äh, kõigepealt tuleb meil päevakord kinnitada. keegi ei soovi päevakorda muuta, siis loeme selle kinnitatuks nüüd äh, juhataja teadaanded, need puudutavad siis majanduse teemalisi äh, triloog või vabandust, äh, dialoog, mis meil toimuvad rahandusministritega. niisiis homme toimub meil majanduslik dialoog Hispaania rahandusministriga. ja ta tõesti tuleb siia, võin teile teatada mis, mis Prantsusmaad puudutab, siis äh, kolmeteistkümnendal jaanuaril me lükkasime edasi juba teist korda selle äh, dialoogi kolmeteistkümnendale veebruarile nüüd. ECONi sekretariaat on nüüd teada saanud, et äh, järgmise ettenägematu ürituse tõttu Pierre Moskovitši, Prantsuse rahandusminister, ei saa tulla meie komisjoni kohtumisele ka kolmeteistkümnendal veebruaril see on nüüd siis juba kolmas kord, kui me peame selle dialoogi edasi lükkama. Äh, võtan ministriga ühendust, et seda kohtumist jälle edasi lükata ja mitte liiga kaugesse tulevikku, nagu äh, te teate, ei saa ma sundida ministrit siia tulema, aga minu arvates jääb ministrist halb mulje, kui ta kolm korda äh, asja edasi lükkab. jääb mulje, et ta kardab midagi või tal on midagi varjata, see ei sisenda just usaldust understand priorities of government, but I, I think ma mõistan loomulikult, et valitsuse töö on prioriteet, aga majandusalane dialoog on samuti väga kasulik mehhanism, nagu paljud rahandusministrid siin teada on saanud. Nad saavad selgitada meile täpselt, millised meie probleemid on ja me ei ole alati nende suhtes vaenulikud ja võib-olla saame isegi neid aidata nii et, et me ei ole siin mingid võimalikud takistajad. Luksemburgi osas pean teile teatama, et eh, selle majandusliku dialoogiga on ka viivitusi, kuna valitsus vahetus. Eh, detsembris eh, määrati Pierre Mengo uueks rahandusministriks ja ma loodan, et meil õnnestub temaga peatselt kohtumine kokku leppida Portugali osas on meil ka tekkinud mõningad probleemid, jällegi sellepärast, et äh, minister on vahetunud. Econi delegatsioon kohtus uue ministriga Lissabonis äh, troika tegevuse raporti raames. nii et, et tõstatan selle küsimuse koordinaatoritega, et kas nad üldse soovivad veel äh, seda majanduslikku dialoogi, arvestades seda tööd, mis troika kontekstis juba tehtud üks üldisemat laadi märkus, mida ka ma juba mainisin, on väga oluline, et kõik need vahendid, mis kuuesaja õigusloomepaki ja kahesaja õigusloomepaketiga vastu võeti, ka tõhusat kasutamist leiavad selleks, et äh, parandada demokraatlikku arutelu nendes olulistes küsimustes. me ei saa koostada Troika kohta raporteid Äh, kui me ei äh, kasuta neid õigusi ja volitusi, mis me kahesaja kuuese õigusloomepaketiga saime. Äh, võib-olla need menetlused alati ei ole just kõige sobivamad, aga ma leian, et majanduslik dialoog peaks jätkuma, nendest on sageli kasu ja nad on tihtipeale ka üsna huvitavad, nagu näiteks dialoog Malta rahandusministriga. me saime jällegi natukene Eh, siseinfot selle kohta, kuidas peaksime siin komisjonis töötama. ja minu jaoks oli see üsnagi huvitav ja nüüd eh, läheme hääletuse juurde. Eh, see on siis härra Schwabi konkurentsiteemaline raport ja kõigepealt proovihääletus. Jean-Paul, palun. aitäh, mul on üks väike teadaanne. tahaksin, et Rahvapartei kolleegid järgiksid härra Schwabi ja mitte koordinaatoreid, nii et, et härra Schwab annab märku, kuidas hääletada, palun. aitäh, Andreas Schwab istub seal, Rahvapartei liikmed. ja nüüd siis proovi hääletus, niisiis palun vajutage nuppu. Any missing cards? kas kellelgi on hääletuskaart maha jäänud? So Pavanche is minus uh,. Äh, Pervanšil ei ole kaarti uh,. We've got one too many EPP. ja üks Rahvapartei liige on ülearu. kaks on isegi ülearu. Pervanš, kas keegi saab sulle kaardi järgi saata? Äh, sellisel juhul me peame lihtsalt kokku lugema, palju sotsiaaldemokraate hääletab. Well, we just need to count now. Can you can meil on vaja nad kohe praegu kokku lugeda. palun, sotsiaaldemokraadid, tõstke käed, et me näeks, palju teid on. Thirteen. How many are you supposed to have? Okay. Yeah. Right. Okay. Socialists have. Niisiis, sotsiaaldemokraate on kolmteist. see on normi piires ja lisame ka Bervanši. kas kellelgi veel on hääletuskaart puudus? siis alustame. kõigepealt üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime seitseteist. kakskümmend seitse vastu, üheksateist poolt, nii et see tõesti lükati tagasi. nüüd kompromiss A, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada viis, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kaheksateist langeb ära, kompromiss C A, kes on poolt, vastu, erapooletud kontrollime kompromiss CR. One more to add in nii, üks poolthääl tuleb juurde, kas kõik on hääletanud, see on tagasi lükatud. nüüd hääletame siis muudatusettepanekuid. sada kolmkümmend kuus poolt. vastu erapooletud, mulle tundub, et see lükati ka tagasi, sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, kontrollime sada kolmekümmend seitset. mulle tundub, et enamus oli enam-vähem sama. kõik on hääletanud, üks poolthääl juurde kakskümmend kolm kahekümne kolme vastu, nii et, et see on ikkagi tagasi lükatud, sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, mulle tundub, et sama seis, kontrollime jällegi jah, see on veel suurema äh, vastuhäälte arvudega, vastu sada kolmkümmend üheksa nüüd poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. me ei hääleta sada seitseteist ja sada üheksateist kuni saja kahekümne kaheni välja, sellepärast et tegemist on definitsioonide üle hääletusega sada kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada seitse poolt, vastu, erapooletud, kontrollime sada seitset. kaks inimest ei ole veel hääletanud, nüüd on hääletus lõppenud. see on tagasi lükatud. sada kaheksa, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist, kontrollime sada kümmet see on minu muudatus. Ah, see on vastu võetud, tore. näete, ma ei ole erapoolik. neliteist, kes on poolt. vastu. erapooletud, vastu võetud mida me nüüd hääletame? miks on minu hääletusnimekirjas definitsioon kirjas? Yes, I think everything on collective redress has been rejected so far. But we can vote. This means that... Okay, so any bits that... nii et, et kõik need kohad, kus on kirjas definitsioon, see on oluline, seda, seda me ei hääleta, aga ülejäänud hääletame sada üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud mulle tundub, et lükati tagasi, aga kontrollime. kas kõik on hääletanud? kakskümmend kaks poolt, kakskümmend neli vastu, seega see on tagasi lükatud. kus me nüüd edasi läheme? sada kolmteist. kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. sada viisteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. üks inimene ei ole veel hääletanud, nüüd on kõik hääletanud ja see langeb ära, sellepärast kakskümmend kolm kahekümne kolme vastu kakskümmend kolm poolt, kakskümmend kaks vastu, aga Pervanš on ka vastu. nii et, et Äh, see langeb ära. sada kuusteist, kes on poolt? vastu? erapooletud, kontrollime, mulle tundub, et lükati tagasi üks inimene ei ole veel hääletanud ja see on tagasi lükatud. IMCO kakskümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artiklit neli ei hääleta. sada kakskümmend kuus nüüd. sada kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud me peame seda kontrollima, sada kakskümmend kuus. kas kõik on hääletanud? see on vastu võetud. sada kakskümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kontrollime, kui soovite. kas te tahate kontrollida? mulle tundub, et asi oli selge. niisiis, kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, kontrollime, sada kolmkümmend kolm vastu võetud. kakskümmend viis nüüd, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss C nüüd kõigepealt on meil suuline muudatusettepanek rohelistelt ja aldelt. nii et, et kõigepealt hääletame teksti koos suulise muudatusega ja kui see läbi ei lähe, siis hääletame ilma suulise muudatusega. niisiis, kes on poolt? vastu? erapooletud? ma ei näinud hästi, nii et, et me peame elektrooniliselt kontrollima kas kõik on hääletanud? ja see on tõesti tagasi lükatud. niisiis, nüüd hääletame osade kaupa. kõigepealt esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd CA, kes on poolt? vastu? erapooletud, kontrollime. kui te olete leidnud oma hääletusnimekirjas õige koha, kompromiss CA. see on tagasi lükatud. nüüd kompromiss CB, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Jüri kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et vastu võetud, kontrollime neljakümmend viit jah, see on tõepoolest vastu võetud. sada. Läheme järgmisele leheküljele nüüd. nelikümmend kuus, kes on poolt? nelikümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend seitse poolt vastu, erapooletud, kontrollime, sada seitsekümmend seitse. üks inimene peab veel hääletama ja see on vastu võetud, kakskümmend neli kahekümne kahe vastu. sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaks poolt, vastu kontrollime. IMCO kolmkümmend kaks. kas kõik on hääletanud? kakskümmend kolm, kakskümmend kolm, seega tagasi lükatud sada kaheksakümmend, kes on poolt? vastu? erapooletud? parem kontrollime ka seda, sellepärast et käte kombinatsioon oli üsna huvitav üks inimene peaks veel hääletama, kui ta kavatseb hääletada. nüüd on hääletamine lõppenud. ja kakskümmend kolm, kahekümne kolme vastu, seega jällegi tagasi lükatud, sada kaheksakümmend üks poolt. vastu, erapooletud, kontrollime ka seda ja kakskümmend kolm kahekümne kolme vastu, jällegi see ka langeb ära, IMCO kolmkümmend kolm poolt. vastu, erapooletud, kontrollime. jällegi tulemus ei olnud päris selge. üks inimene peab veel hääletama. kakskümmend neli kahekümne kahe vastu, see on vastu võetud sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime sada kaheksakümmend kahte ka. see on vastu võetud. sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud aa, see langes niikuinii ära. me peame seda kaheksakümmend kolme kontrollima. sellepärast, et eelmise hääletusega võrreldes on nüüd tulemus teistsugune. jah, see on tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa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 ja kolmas osa on tagasi lükatud, kas keegi soovib teist osa kontrollida, ei soovi. hästi, kontrollime ka teist osa. kas kõik on hääletanud? näib, et tagasi lükatud niisiis ainult esimene osa kompromisside eest läks läbi. mida me siis nüüd peame hääletama? kompromiss E juurde läheme nüüd, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd muudatus viiskümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud tagasi lükatud, aga kontrollime. tagasi lükatud. sada üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime sada üheksakümmend kaheksat ka kakskümmend kaks, kakskümmend kaks, seega see on tagasi lükatud. sada üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kompromiss F, kõigepealt suuline muudatus. kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime ja see on vastu võetud. ja nüüd hääletame ikkagi kahes osas, jah. kas meil on endiselt vaja kahes osas hääletada, kui suuline muudatusettepanek läbi läks? niisiis, me siin muutsime natukene sõnastus kui me suulise muudatusettepaneku vastu võtsime, siis minu arust ei ole vaja osade kaupa hääletada. viiskümmend kaheksa nüüd, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss G, kes on poolt? vastu, erapooletud, kontrollime kompromiss G-d kakskümmend kolm, kakskümmend kolm, niisiis see on tagasi lükatud. kakssada viis nüüd, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuus poolt my, my, my brain doesn't understand esinaine ütleb, et ta ei saa aru, kuidas ühe ettepaneku äralangemine, muudatusettepaneku äralangemine viib teise äralangemiseni. Well, that's beside the point, it doesn't fall as such, I think. mulle tundub siiski, et see ei lange ära proovime siiski kakssada kuus, kes on poolt? vastu? erapooletud, kontrollime. ja see on vastu võetud. nii, kakssada seitse nüüd, kes on poolt? vastu erapooletud, kontrollime kahtesadat seitse. ma vabandan, aga hääletamine on täna väga segane. kaks inimest pole veel hääletanud. nüüd on hääletus lõppenud. kakskümmend kolm, kakskümmend kolm jällegi tulemus, sest Pervanš on vastu, nii et siis tagasi lükatud. viiskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Jüri kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksa on tagasi võetud kakssada kümme poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üksteist poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaksteist poolt. vastu kontrollime, kakssada kaksteist. kas kõik on hääletanud, üks inimene peaks veel hääletama. nüüd on hääletus lõppenud. tagasi lükatud. kuuskümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada neliteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, mulle tundub, et lükati tagasi tagasi lükatud. kas keegi on lisandunud hääletajatega, jah? Te ütlesite hääletuse alguses, et Rahvapartei liikmeid on liiga palju, kuidas praegu olukord on? jah, selle hääletuse võib sulgeda, see on tagasi lükatud meile tuleb siia sõnum ekraanile, kui meil on liiga palju hääletajaid. kompromiss H, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss I, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss J, poolt, vastu, erapooletud. oi, see on kahes osas. esimene osa, kes on poolt vastu erapooletud, vastu võetud ja teine osa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime teist osa. mulle tundub, et võeti vastu. kas kõik on hääletanud? jah, see võeti vastu. nüüd kakssada kakskümmend kuus, kes on poolt vastu erapooletud, vastu võetud. kaks, kaks, seitse ja IMCO nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime tagasi lükatud kakssada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. mulle tundub, et võeti vastu üks inimene peaks veel hääletama, nüüd on hääletus lõppenud ja see võeti vastu. IMCO üks poolt. IMCO üks poolt. vastu. erapooletud. kontrollime IMCO ühte kas kõik on hääletanud ja see on nüüd tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kuutkümmend kaheksa. mulle tundub, et see lükati tagasi. aga päris kindel ma ei ole. ja see tõepoolest lükati tagasi ühe häälega. IMCO kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime seitsekümmend ühte kas kõik on hääletanud? jaa, kakskümmend kuus, kakskümmend seitse tegelikult, kahekümne vastu. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seitsekümmend kahte. seitsekümmend kaks. see on tagasi lükatud IMCO kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks on tagasi võetud, muudatus kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. kontrollime muudatust kaks. kaks inimest peavad veel hääletama nüüd on hääletus lõppenud, tagasi lükatud. kakskümmend kuus vastuhäält, seitsekümmend kolm. härra Schwab, palun. kuna hääletuskompromiss G osas oli niivõrd tasavägine ja kuna te nüüd lubasite proua Essayal ka hääletada, kontrollime uuesti, et tulemus oleks täiesti kindel me hääletasime nii, nagu oli äh, saadikute seis saalis tol hetkel, me ei saa lihtsalt uuesti hääletada, sellepärast et inimesi juurde tuleb, niimoodi ei saa. niimoodi peaksime kogu hääletust uuesti alustama, lihtsalt sellepärast, et keegi tuleb saali juurde. meil, me hääletasime siis kompromissi ja keegi helistas ja küsis, kuidas asjad lähevad ja ma ütlesin, et me vaatame üle. ma olen valmis alati kontrollima, kui me konkreetset muudatust hääletame, aga ma ei lähe tagasi, kui me teame, kui palju kaarte ühel või teisel hetkel on äh, sees ja kui palju inimesi on saalis või, või kui palju tuleb ja läheb. menetluslikust korrast on selline asi lihtsalt vale ma üritan käituda nii õiglaselt kui vähegi võimalik, aga see, mida te praegu nõuate, läheb liiga kaua, kaugele. seitsekümmend kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud, kontrollime seitsekümmend kolme. tagasi lükatud seitsekümmend neli, kes on poolt? vastu erapooletud, sama seis. nüüd muudatus seitsekümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, IMCO neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa poolt. ei, vabandust. midagi läks ka läbi, ma ei ole harjunud sellega nüüd läheme siis hoopis kaheksakümne juurde. kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud tundub, aga kontrollime üks inimene veel hääletamata ja nüüd on see vastu võetud. kompromissi A võtsime vastu, jah. kaheksakümmend kaks siis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kaheksakümmend kolme üks inimene ei ole veel hääletanud nüüd on hääletus lõppenud ja see on tagasi lükatud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, sama seis, tagasi lükatud. neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. juuli üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, IMCO seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, IMCO kaheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. mulle tundub, et lükati tagasi. aga päris kindel ma ei ole. hääletus on lõppenud ja see lükati tagasi üheksa, kes on poolt? raportööri üheksa. poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üheksat. üks inimene hääletab veel, nüüd on see läbi, vastu võetud, IMCO üheksa, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üheksakümmend kahte. vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. juuri üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime neljateist. vastu võetud. üheksakümmend kolm langeb ära, kaksteist poolt vastu erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime viiteist. vastu võetud. Im-, Imko kolmteist langeb ära, üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. üheksakümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd info kuusteist kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime esimest osa kas kõik on hääletanud ja see on tagasi lükatud. teine osa, ma ei tea, kas on üldse mõtet seda nüüd hääletada, see vist langeb ära. üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üheksakümmend seitset. kas kõik on hääletanud? ja see on ka tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. mulle tundub, et lükati tagasi. ja see on vastu võetud. nii. kas keegi tahab pausi, et saada aru, mida me siin tegelikult teeme. ja nüüd elektrooniliselt hääletame siis teksti muudetud kujul kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud ja nelikümmend poolt, kolm vastu ja neli erapooletut ja nüüd õigusloomealane resolutsioon hääletus on alanud. vajutasin kellanuppu hääletusnupu asemel, ütleb esinaine. nelikümmend üks poolt, kaks vastu ja neli erapooletut. kas raportöör soovib alustada läbirääkimisi? jah, äh, aitäh äh, ma tahaksin kõiki variraportööre tänada. sellise lühikese ajaga õnnestus meil koostada kompromissid, mis, ma olen pisut äh, pettunud, et mõned otsustavad hääled läbi, hääletused läbi ei läinud kakskümmend kolm, kakskümmend neli näiteks ja meil ei ole suurt toetust, et minna kolmepoolsetele kohtumistele, aga siiski paluksin, et kolleegid annaksid mulle mandaadi nendeks läbirääkimisteks. niisiis, alustame nüüd hääletust. härra Langen. jah. kuna meil on nii palju hääletusi, kus ühest häälest kõik sõltub, minu arvates peaks asi minema täiskogule võib-olla see küll ei tee raportööri tööd lihtsamaks, aga siiski. jah, mina toetan ka Werner de Langenit, mina isiklikult äh, ei usu, et me võiksime alustada kolmepoolseid kõnelusi, kus me saavutasime äh, tulemusega, kus me hääletasime, hääletusel enamuse saavutasime vahepeal juhul, juhuslikult. Äh, niimoodi parlament ei tööta, me peame kõigepealt minema täiskogule, see on ainukene õige viis sellele teemale läheneda ma mõistan, mida te ütlesite. me võime hääletada selle üle, kas alustame läbirääkimisi või mitte, hääletus on alanud. kakskümmend kuus poolthäält on vaja selleks, et läbirääkimisi alustada niisiis hääletus on nüüd lõppenud ja meil on kolmkümmend kolm poolthäält, kaksteist vastuhäält ja erapooletuid ei ole, niisiis läbirääkimismeeskond nagu tavaliselt koosneb esinaisest või aseesimehest, raportööridest ja variraportööridest, aitäh! And for those who are anxious kolleegid, järgmine kord tuleme kokku teisipäeval, kahekümne kaheksandal jaanuaril kell kuusteist null null.